seega saadikute hulgas. Äh, juriidiliste küsimuste äh, komisjon on äh, kontrollinud ära Torumir Sosneris, Aleksan Kaabli, Gian Carlos Cota ja Daniel Oskar Lansini pädevused ning need otsused jõustuvad alates vastavalt siis üheksandal märtsil, neljandal aprill, seitsmendal aprillil ja seitsmeteistkümnendal aprill kaks tuhat kaheksateist. märkusena ei ole, sellisel juhul on